liebe Kolleginnen und Kollegen. kallid kolleegid, alustagem. meil on täna jällegi väga tihe programm. In Zeitverzug zu geraten. ja selleks, et me aega ei kaotaks, peaksime me kiiresti pihta hakkama. alustagem kõigepealt päevakorra kinnitamisega. kas teie poolt on soove, märkuseid? ei ole, siis on päevakord kinnitatud. tundub, et tõlget ei ole, ütleb äh, esimees, kas itaalia keele tõlge toimib uuesti? Für alle anderen ist alles okay mit der Übersetzung? Okay. Kas nüüd on kõik hästi tõlkega? Äh, Annahme der Tagesordnung, gibt es Einwände? päevakorra kinnitamine, kas teil on selle kohta soove, pretensioone, märkuseid ei ole, siis on päevakorra projekt kinnitatud. Läheme nüüd päevakorrapunkti number kaks juurde, esimehe teadaanded. meil on olemas täna tõlge prantsuse, saksa, itaalia, inglise, kreeka, hispaania, tšehhi, eesti, ungari, poola, bulge-, bulgaaria ja rumeenia keeles. ja ma meenutaksin teile, et meie kohtumist kantakse ka internetis üle. ma palun nüüd, et kultuurikomisjoni liikmetena tegeleksime ka Luksi auhinnaga. kuni esmaspäevani on võimalik veel hääletada, nii et palun hääletage mitte ainult ise, kui te seda pole teinud, vaid kutsuge ka oma kolleege üles hääletama andke neile siis läbi lillede teada, et nad peavad ka kindlasti hääletama. ma arvan, et kõik kolm filmi väärivad ka vaatamist, juhul kui te seda veel teinud ei ole. täna hommikul kohtusime veel kord komisjoniga ja rääkisime just Luksi filmi auhinna tulevikust. väga kaugele me aruteludes veel jõudnud ei ole, aga ma leian, et oleme õigel teel ja rääkisime siin ka volinikuga sellest ja tema tegeleb nüüd isiklikult selle küsimusega ja me loodame, et detsembrikuus leitakse siis ka lahendus filmiauhinna tuleviku jaoks. see oleks kõik minu poolt teadaannetena. ma palun teid kõiki, me istume täna siin naljakas ruumis kõik ringis ja osaliselt äh, istume me siin ühes reas, nii et ma ei pruugi näha, kui te sõna soovite saada, nii et tõesti, kui näete, et jääte kahe silma vahele, siis lehvitage nii, et ma teid ka näen. ja ma tõesti äh, mitte pahapärast äh, ei jäta teid märkamata, lihtsalt siin on teid väga raske näha. nüüd päevakorrapunkt number kolm kohe kallid kolleegid, mul on eriline rõõm ja au siin, ma arvan, esimest korda tervitada volinik Moskovissid ähm, meie komisjonis, suur tänu, et te isiklikult tulite ja olete valmis kultuurikomisjoni jaoks äh, nii tähtsat õigusloomelist ettepanekut äh, äh, siis esitlema, see puudutab siis äh, kultuuri kauba illegaalse äh, kauplemise vastast võitlust. me teame, et äh, sellega rahastatakse terrorismi ja kuritegevust. me ei soovi mitte ainult selle vastu võidelda, vaid me soovime ka oma kultuurivara kaitsta. Euroopa Liit on keelanud Iraanist, Iraagist ja Süüriast äh, kultuuriväärtuste impordi, kuid meil ei ole üleüldist Euroopa Liidu õiguslikku raamistikku kultuurivara kaitsmiseks. ja minu arvates on väga tähtis, et Euroopa Liit ka selles valdkonnas midagi ette võtaks, hoolitsemaks selle eest, et äh, kultuuri äh, äh, varasid koheldakse igal pool väljaspool Euroopa Liitu, Euroopa Liidus ühtemoodi. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal on meil just kultuuriväärtuse kaitseaasta ja seal, sellel aastal tuleb eriti välja tuua seda ning komisjon on ka konkreetseid meetmeid välja töötanud äh, just kultuuriväärt-, vara kaitseks äh, ning äh, meie komisjon on selle ettepanekuga vägagi nõus ja nüüd me siis tahaksime täpselt teada äh, et vastavalt artiklile viiskümmend neli oleme ju ka meie kaasatud sellesse töösse ja sellepärast tahaksimegi teada, mis on selle ettepaneku sisu. volinik, mul on väga hea meel, et te tulite seda siia esitlema ja muidugi võite tõstatada ka teisi küsimusi, kui te peate neid tähtsaks ja teil on nüüd sõna umbes kümneks minutiks, palun. aitäh proua ja esimene, lugupeetud daamid ja härrad saadikud, aitäh selle kutse eest, mul ei ole olnud veel võimalust selle komisjoni liikmetega kohtuda, ehkki meil on olnud kahepoolseid äh, kohtumisi äh, teie liikmetega. Äh, ma tõesti, mul on tõesti väga hea meel, et ma saan täna siin olla. see võib olla kummaline, mina tegelen makromajandusega, rahastamisega Äh, tolli ja maksustamisega, et miks ma tulen kultuurikomisjoni. Äh, ja kindlasti teie töö äh, keskmes ei ole tollimaksud ja muud, muu maksustamine, aga neil võib olla väga oluline roll kultuuri jaoks ja kultuurikomisjoni jaoks ja mina oma äh, ametikohal olen kolm aastat tegelenud äh, Äh, maksuvettuste vastase võitlusega, maksude vältimise vastase võitlusega, need on väga olulised ja äh, kohati väga rasked teemad, äh, hiljuti oli ju ka see paradiisidokumentide niinimetatud paradiisidokumentide skandaal, me üritame võidelda organiseeritud kuritegevuse rahastamise ja terrorismi rahastamise vastu ning kultuuriväärtused on üheks sellise rahastuse allikaks ja see ongi asi, millest tulin täna teile rääkima. Palmiir, Palmüra, Niinive, Nimrud on äh, nimed, mida te kõik tunnete, sellepärast et äh, need on kohad, äh, millest on viimastel kuudel palju räägitud, te olete näinud kõik neid väga traagilisi ja skandaalseid pilte, neid kohti on Islamiriik rüüstanud, need on hindamatu väärtusega arheoloogia seisukohast, need kohad on nüüdseks praktiliselt maailmakaardilt kadunud aga tegelikult need ei ole täielikult hävitatud, vaid mõned objektid nendest kohtadest on hiljem Lähis-Idas või siis Euroopa turul illegaalselt maha müüdud. ning äh, seal Islamiriik on siis äh, näidanud selle kultuuri väärt-, nende kultuuriväärtuste hävitamist, teinud seda propagandistlikel eesmärkidel, aga tegelikult on neil ka palju triviaalsemaid eesmärke, nad üritavad lihtsalt raha teenida, tegemist on äh, suure kultuuri, äh, kunstiväärtustega äh, toimuva illegaalse kaubandusega ning see on Islamiriigi jaoks muutunud ka, ka lihtsalt sissetulekuallikaks, nagu ka lunaraha nõudmine või pankade rüüstamine või siis um, naftakaubandus, et praegu me oleme võitmas tõenäoliselt Islamiriigi vastast sõda, aga me näeme iga nädal, et terroristid on endiselt äh, tegevuses ja elus, nii et äh, me tahame võidelda kultuuriväärtustega illegaalse kaubandamise vastu, me tahame loomulikult äh, ka suurendada turvalisust ja komisjon tegeleb selle kultuuriväärtustega toimuva illegaalse kaubitsemise vastase võitlusega, me võitleme siis terrorismi rahastamise vastu sellega ja ähm, ja rahapesu vastu ja samuti maksude vältimise vastu. eelmisel aastal näiteks äh, Roissy lennuväljal äh, Pariisis äh, osalesin sellisel, nägin pealt seda, kuidas peeti kinni bareljeefid, mis tõenäoliselt tulid Iraagi-Süüria konfliktipiirkonnast. Nad olid äh, sisse toodud väidetavalt äh, aiakaunistustena, aga kuna need nii-öelda aiakaunistused olid väga hoolikalt pakitud, siis äh, Prantsuse tolliametnikud hakkasid äh, midagi kahtlustama, pidasid kinni selle paketid, kutsusid Luurist eksperdid selleks, et need eksperdid tuvastaksid, kus need bareljeefid pärit on ja kui suur on nende väärtus, aga kahjuks selliseid Äh, kinnipidamisi on vähe, sellepärast et praegune raamistik ei võimalda meil tõhusalt võidelda kultuuriväärtustega toimuva illegaalse kaubitsemise vastu. Äh, seetõttu on meil vaja Euroopa tasandil tegeleda selle teemaga, sellepärast et äh, liikmesriigi tasandil on kohati väga erinevaid õigusakte, need ei ole alati tõhusad ja kriminaalid ja kurjategijad ja terroristid on esimesed, kes selliseid vajakajäämisi ära kasutavad, sellepärast komisjon tuli eel-, tuli suvel välja ettepanekuga kehtestada tollikontroll kultuuriväärtuste, e-, kõige enam osustatud kultuuriväärtuste Euroopa Liitu sissetoomisele. me tahame sellisele kaubitsemisele lõpu teha, et Euroopa Liitu ei tooks enam, toodaks enam illegaalselt äh, päritoluriigist eksporditud kultuuriväärtuseid ning äh, me tahame tolliametnikele anda võimaluse Euroopa Liidu turg lukku panna selliste kaupade sissetoomisele. uued äh, reeglid rajanevad kolmel sambal, esiteks äh, uus äh, ühine kultuuriväärtuste sissetoomise määratlus, seal on väga paljud objektid ära üles loetletud, arheoloogilised väärtused, ähm, kunstiteosed, vanad käsikirjad ja nii edasi, me tahame ka uued äh, dokumenteerimiskohustused äh, äh, paika panna, et need importijad, kes tegelevad kõige enam ohustatud kultuuriväärtuste sisse mm, toomisega, peavad vastava loa saama, teised peavad aga alluma rangemale sertifitseerimismehhanismile, mis siis kinnitaks, et äh, vastavad väärtused on sisse toodud äh, legaalselt, et äh, oleks tagatud jälgitavus ja kolmandaks, tolliametnikud võivad kinni pidada ja säilitada kultuuriväärtuseid ka siis, kui ei ole suudetud tuvastada, et, tõestada, et nad on legaalselt sisse toodud. me tahame, et tegeldaks nende kultuuriväärtuste kategooriatega, mis on kõige rohkem ohustatud ja mis on vanemad kui kakssada viiskümmend aastat, et juba selline piir on äh, kasutusel vastavas valdkonnas, see võimaldab äh, haldusaparaadil vältida liiga suuri kulusid, aga see ühtlasi ei piira äh, moodsa kunstiga kauplemist. me tahame säilitada seda, et oleks juurdepääs kultuuriväärtustele, me tahame, et uusi kontrollimeetmeid oleks võimalik ka tõhusalt rakendada ja seetõttu see seadusandlik ettepanek sellele äh, lisandub ka eh, teadlikkuse tõstmise kampaania, mis on suunatud eh, tulevastele ostjatele eh, Euroopas ja me tahame koolitada ka meie tolliametnikke koos UNESCO-ga. see ettepanek on osa suuremast raamistikust, mis on suunatud terrorismivastase võitluse rahastamisele ja toon ainult kaks näidet, et me oleme kaasajastanud Äh, sularaha äh, Euroopa Liitu sissetoomise, sissetoomist äh, puudutavat raamistikku, mis on ja me oleme vastava ettepaneku vastu võtnud detsembris kaks tuhat kuusteist ja praegu parlament tegeleb sellega ning maksustamise vallas tegeleme käibemaksupettustega, mis samuti on väga oluline kuritegelike võrgustike rahastamisel. Äh, Euroopa Liidus hinnatakse igal aastal äh, käibemaksu, piiriüleste käibemaksupettuste mahtu viiekümnele miljardile ja meie ettepanek võiks äh, neljakümne, mm, nelikümmend miljardit sellest summast meile tagasi tuua, kaheksakümne protsendi võrra õnnestuks meil vä-, vältida selliseid pettusi. me teeme väga head äh, koostööd teie kolleegidega nendes äh, küsimustes. Äh, me ja need jätkuvad skandaalid, see nii-öelda paradiisi dokumentide skandaal, see on samuti väga palju tähelepanu toonud nendele teemadele ja avaliku raha ja maksude kokkukogumine on väga oluline, me peame sellele tähelepanu pöörama, aga see toimib ainult siis, kui kodanikud on teadlikud, kui nad sellele tähelepanu pööravad. ja ka haridus, ka noorte haridus on väga oluline selles küsimuses. ning räägiksin lühidalt ka pilootprojektist, mille me käivitasime koos Euroopa Parlamendiga selleks, et tõsta noorte teadlikkust maksuküsimustes, meil on selline platvorm, et nad saaksid aru, kuidas rahastatakse kõikvõimalikke avalikke äh, institutsioone ja et äh, nemad kodanikena äh, tulevikus peavad hakkama maksma selleks, et, sest see on meie kõigi huvides. see oli siis minu lühike sissejuhatus meie mõttevahetusele. ma loodan sellele, et teie komisjon kiiresti võtab vastu need ettepanekud mis äh, tunduvad äh, olevat äh, minu arvates meie ühistes huvides. Need on, puudutavad nii finantsvaldkonda, makse kui kultuuriväärtuste kaitset. ja lõpetuseks tahaks öelda, et sellest ettepanekust on kahekümne üheksanda novembri Äh, ülemkogul samuti juttu ja mõningad liikmesriigid soovivad edasi liikuda kiiremini, aga see on osa meie terrorismivastase võitluse tegevuskavast, mis võeti vastu juba aasta tagasi ja nüüd on vaja tõesti kiiresti tegutseda, et äh, meil õnnestuks äh, tõesti võita see äh, võitlus, äh, kus me praegu oleme saavutamas võitu, aga mis ei lõpe kunagi. aitäh ja ootan huviga teie küsimusi. ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Kommissar. suur tänu, volinik, teile teie selgituste eest äh, ja selle väga tähtsa algatuse eest ning ma arvan, et nii Euroopa Parlament kui ka just kultuurikomisjon pingutavad selle nimel, et see küsimus kiiresti saaks läbi vaadatud. mõeldes just äh, kultuuripärandi aasta peale järgmisel aastal, oleks see väga tähtis äh, signaal, et me kultuuripärandi puhul mitte ainult ilusaid sõnu ei tee Euroopa Liidu tasandil, vaid et me tõesti ka oleme valmis õigusloomeliselt midagi ära tegema ja mitte ainult Euroopa kultuurivara kaitsma, vaid kultuurivara kogu maailmas kaitsma. kõigepealt annaksin sõna koordinaatoritele, kui nad seda soovivad ja pärast seda ülejäänud komisjoni liikmetele, kes sõna saada soovivad. näen, et Rahvapartei äh, ridadest saab sõna härra Strojevski, teil on kaks-kolm minutit aega, palun. informatsioon NATO suur tänu kogu selle info eest. mul on kolm lühikest küsimust. kultuurivaradega illegaalne kauplemine, see on kestnud juba aasta äh, sadu, nii kaua, kui meil on olnud kultuurivara, on olnud meil ka nendega illegaalne kauplemine. Euroopa on korraldanud ka äh, ametlikke oksjoneid kunstigaleriide kaudu ja tegelikult toetanud sellist illegaalset kauplemist. samamoodi kaubeldakse illegaalselt kultuurivaradega internetis. tahtsin teada, kas te teate, milline on äh, käive illegaalsel kauplemisel, kas me teame umbes, kui palju äh, Äh, kaubeldakse. mina olin seitse aastat kultuuriminister ja ma tegelesin tõesti väga palju äh, teises maailmasõjas röövitud kultuurivara tagastamisega. koostöö Venemaaga noh, äh, pehmelt öeldes ei ole meie koostöö Venemaaga kultuuripärandi tagastamisel hea nüüd Türgi, Süüria, Afganistani ja ka teiste riikide konfliktipiirkondadest varastatud kultuurivara kaubeldakse tihti just Türgi kaudu, meil on siin väga palju erinevat infot, kuni nelikümmend, siin räägitakse kuni neljakümnest tuhandest erinevast äh, Äh, kultuuritootest, äh, teised räägivad miljonitest, et kas meil on tõesti mingitki aime, kui palju seda on? aitäh, järgmisena Silvia Kosta, palun, Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. aitäh, härra esimees, aitäh, härra äh,, aitäh, härra proua esimees, aitäh, härra volinik. on väga hea, et te täna siin olete ja mind absoluutselt ei üllata see, et äh, maksuametit ja tolliametid peavad tegelema ka kultuuriküsimustega ja kultuurivaraga. ilmselgelt äh, on kultuur äh, inimarengus väga tähtsat rolli mänginud äh, ja mängib väga tähtsat rolli ka inimpärandi jaoks. ja see on väga tähtis ka kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, kui meil on kultuuripärandi aasta Palmeera linna puruks pommitamise järel ütlesime meie, et rahvusvaheline kriminaalkohus peab midagi ette võtma, et äh, tegemist on inimvastase kuriteoga, kui niimoodi linnad äh, puruks pommistatakse, kuid komisjon ei ole selle kohta mitte midagi öelnud. nüüd tahaksin natukene rääkida ka direktiivist. siin räägitakse sellest, et tolliametid hakkavad kontrollima. väga paljud linnad et äh, Itaalias on äh, leidnud, et äh, kultuuripärandiga kauplemise vastases võitluses tuleks äh, sellesse võitlusse kaasata ka Kultuuriministeeriumi ja ma arvan, et väga tähtis on tolliameti kõrval tegeleda ka online-kaubandusega teine küsimus. me ei räägi siin ju mitte ainult äh, maksupettuste vastasest võitlusest, äh, sest ka maksupettused mängivad kultuuripärandiga kauplemisel väga tähtsat rolli. me räägime ju tegelikult äh, ka nii-öelda kultuuri sisu puhul äh, maksmata jätmisest, et kas siin on mõeldud äh, nii-öelda positiivsete maksete peale, näiteks et äh,, et käibemaksu kultuurisisu puhul vähendatakse. peale selle on väga tähtis tulla tagasi selle juurde, mida te lõpus ütlesite, et äh, kodanikke tuleb paremini kaitsta ja inimesed peavad ka rohkem teadma, kuidas kultuuripärandit kaitsta, mis tähendab seda, et inimesi tuleb harida komisjoni tegevuskava toob äh, välja ka kultuuridevahelise dialoogi tähtsuse, nüüd on äh, ette nähtud äh, see kultuuripärandi kaitseaasta järgmiseks aastaks ja ma tahtsin teada, mida teie kavatsete ka makromajanduslikul tasandil ära teha selleks, et kultuuripärandit rohkem fookusesse panna. aitäh, järgmisena härra Šuntis kuue fraktsiooni nimel aitäh, härra Moskovitši, tere tulemast kultuurikomisjoni, see, mida te meile esitlesite, oli väga huvitav. see, mida komisjon kavatseb ette võtta kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal kultuuripärandi kaitse aastal on tõesti väga huvitav ja ka kõik see, mis te olete määruse osas ära teinud Teie olete vastutav volinik ja sellepärast tahaksin mina rääkida sellest, mis on toimunud Kreekas, ka seal on kultuuripärandit äh, lõhutud, mm, kultuuriväärtused, äh, mille sakslased äh, röövisid sõja ajal Äh, nad tegid seda nii Itaalias kui ka Kreekas ja ma tõesti leian, et volinik peaks äh, meetmeid vastu võtma selleks, et äh, Euroopa-siseselt midagi ette võetakse. me räägime siin kultuuripärandi lõhkumisest, mis on aastakümneid kestnud juba, tegemist on siin arheoloogiliste väärtustega, britt paradiidel on muuseumis äh, äh, Kreeka kultuurivara, Louvre'i muuseumis samamoodi, tihti rööviti see vara äh, natside poolt ja nüüd on nad üle Euroopa muuseumites. tahtsin selle küsimuse tõstatada mitte ainult Kreeka saadikuna, vaid ka sellepärast, et mina olen raportöör just röövitud kultuurivara äh, küsimuses. ma tahan teada, kas te olete ette näinud meetmeid ka äh, just niisuguse arheoloogilise vara kaitsmiseks ja et kuidas tagastada sellised varad, sest need varad on ilmselgelt röövitud. kas te kavatsete selle küsimusega tegeleda? ja kohe lõpetan, härra volinik, see, mida teie ütlesite ja mida ka meie oleme öelnud, kultuuripärandi kaitse, ühise kultuuripärandi kaitse, et mis on selle juures tähtis see on väga silmakirjalik, kui me mitte mingeid meetmeid vastu ei võta. aitäh, Helga Trüppel Roheliste fraktsiooni nimel. aitäh, Petra. ma arvan, et tegemist on väga keerulise küsimusega ja see läheb tõesti südamesse, kui vaadata, mida terroristid teevad. me, kui me näeme, et inimesed on võimelised ideoloogia pärast äh, teiste loodut äh, lõhkuma ja nad arvavad, et neil on õigus seda teha, sellepärast et äh, nad kas ei ole siis religioossed varad, pühad või midagi muud. ja just sellepärast see, et nad arvavad, et nad on kangelased, kui nad lõhuvad lääne kultuurivara, Kreeka kultuurivara, just sellepärast on see küsimus nii raske sest meie võimalused on piiratud, me võime üritada neid veenda, aga see meil ei õnnestu, me võime nende vastu võidelda, see on see, mida me praegu teeme ja me võime üritada ka kuidagi nende rahaallikaid ära lõigata, sest nad ju müüvad illegaalselt neid varasid ja tahaksin teada, kuidas äh, nafta ja narkootikumi äriga terrorismi rahastatakse, kas komisjon on ette näinud ka meetmeid äh, nende rahavoogude läbilõikamiseks? Äh, jah, meie siin üritame tõesti kunstiteostega kauplemist äh, vältida, aga mis saab kõikidest muudest rahastusallikatest, kas selle kohta on ka meetmeid? aitäh, Yana Toom, palun. Thank you uh,, thank you, chair, thank you. aitäh, esimees, aitäh, volinik, väga huvitava ettekande eest. ma ei räägi pikalt, äh, sest väga palju õiget on juba ära öeldud. tahaksin ka vastust äh, küsimusele, isegi eh, sellele küsimusele, mida esitas Helga Trüübel ja see, mida ütles kolleeg Storjevski, et siin on tõesti sotsia-, rahvusvaheline mõõde et kui me räägime siin äh, Türgi, Venemaaga koostööst, ma ei tea, kellega me peaks siin koostööd tegema Süürias ja Liibüas, see on tõesti äh, küsimus siis äh, interneti varjupool. ma arvan, et äh, ka seal tõesti äh, üritatakse äh, kaubelda, me vaatame alati nii-öelda helgemat poolt, aga me ei ole tegelenud varjupoolega ja küsimus on ka ajaraamistiku kohta, kas te arvate, et see määrus on võimalik vastu võetud veel praeguse ametiperioodi ajal või kas meil tuleb veel aastaid oodata? see vist sõltub ka meist, ütleb proua esimees ja muidugi ka nõukogust. ja nüüd proua Pild ja siis saab sõna volinik ning siis saavad veel sõna muidu on meil liiga palju küsimusi korraga. aitäh, äh, aitäh, härra volinik, aitäh äh, nende täpsustuste eest, mida te meile siin tutvustasite seoses selle määruse ettepanekuga. tõesti väga äh, häirisid need pildid, mida me nägime, et kuidas džihadistid hävitasid neid paiku, kus nad kasutasid buldoosereid, nad tõesti ei austa mitte midagi, et UNESCO on nimetanud seda kultuuriliseks genotsiidiks, see te-, tundub olevat liiga karm sõna võib-olla, aga kui tõesti seal rünnati inimesi ja rahvaid, kes on olnud enne meid, et kogu see kultuuriväärtustega ka ilgakaale kaubitsemine, isegi kui see ei tähenda nende kultuuriväärtuste äh, hävitamist, tähendab see ikkagi seda, et mingi tsivilisatsiooni pärijad jäävad ilma oma äh, ajaloost ja mälust see, et äh, sellised terroristlikud äh, rühmitused nagu Islamiriik äh, kasutavad seda ka oma kuritegude rahastamiseks, on samuti asi, mis peaks meid motiveerima võitlema sellise kaubitsemise vastu, aga me peaksime võitlema ka selle vastu, et kultuuriväärtused jäävad ilma oma juurtest, et nende, see ei võimalda neil, kes on nende tsivilisatsioonide pärijad, seda kõike hinnata võttes arvesse kõiki neid projekte ja seda teemat, saame aru sellest, et me peaksime tõesti panema kinni piiri sellistele äh, kultu-, sellisele kultuuriväärtustega kaubitsemisele. aitäh, ma annaks nüüd meeleldi sõna härra Moskovitšile vastamiseks ja siis on meil veel teine küsimuste voor, härra Messius, härra Flynn Julie Wood, härra Samir Dimitš ja Kristiina Libatška on veel sõnavõtjate nimekirjas. härra Morgano ja, ja aga sellega ma ka kõnelejate nimekirja sulgeksin, sest muidu meil ei ole piisavalt aega. härra volinik, teil on sõna, et palun üritage hakkama saada viie minutiga. D'abord, je, je suis très heureux de participer à vos débats. Je, je mulle meeldiks vastata kõigile küsimustele ehm, ja rohkem tegeleda selle teemaga, aga eelkõige tegelen ma ju tolli ja maksustamise küsimustega ja pean kaitsma siin väga konkreetset ettepanekut, aga kõike see, mida te ütlesite, on vägagi äh,, vägagi oluline räägiksin kõigepealt selle ettepaneku vaimust. siin oli juttu äh, kultuurilisest genotsiidist, ma võib-olla nii kaugele ei läheks, aga tegemist on igal juhul rüüstamisega, äh, skandaaliga, see on tõesti äh, seda kasutatakse selle, selleks, et rahastada terrorismi ja tõesti tuleb selle vastu väga karmilt võidelda. see ettepanek keskendub eelkõige tollile, see ei ole ettepanek, mis oleks suunatud mingisugusele koostööle, vaid äh, me tahame lihtsalt tugevdada kontrolli. me teeme ettepaneku kontrollida äh, kaubavooge, sõltumata sellest, kust nad pärit on või kuidas neid on ostetud. Mm, kontroll, kui te-, kui tegemist on väärtustega, mis tulevad äh, konfliktipiirkondadest, neid on vaja kontrollida, isegi kui nad tulevad mingist teisest piirkonnast, nagu näiteks Türgist, siin on ähm, juttu meie tollialasest koostööst nende riikidega ja kui tegemist on Türgiga, siis te teate, et meil on väga laiaulatuslik äh, koostöö tolliküsimustes. meie ettepanek on suunatud äh, rahvusvahelisele kaubitsemisele. mult küsiti, et kas äh, kas tegemist on mingisuguse laiema võrgustikuga, kaasatakse Kultuuriministeeriumi, kui on vaja taotleda sertifikaate. see on see, mida ma nimetasin siin jälgitavuseks, et kultuuriväärtused oleksid jälgitavad. ja e-avalikustamine. tahaksin teie komisjoni siin tänada ettepaneku eest mis puudutab äh, käibemaksumäärasid äh, seoses äh, e-raamatutega või veebis avaldavate, avaldatavate ähm, ajakirjadega, et neid tuleks samamoodi kohelda käibemaksu küsimustes nagu ta-, tavalisi trükitud raamatuid, aga kahjuks ei ole meil õnnestunud saavutada Malta eesistumise ajal kokkulepet, see ettepanek oli blokeeritud, seda blokeeris ainult üks äh, liikmesriik, Tšehhi Vabariik, ja see ei olnud kuidagi seotud kirjastamisega. ei, ei tohi võtta ühte teemat pantvangiks selleks, et saavutada edusamme mingis teises ähm, valdkonnas ja mis puudutab siin Eesti äh, Äh, eesistumist, ma kardan, et meil ei õnnestu jõuda kokkuleppele, ehkki alguses oli see plaanis, äh, Tšehhi Vabariigis toimusid valimised, nüüd ma loodan, et äh, nüüd õnnestub edasi liikuda, sellepärast et meil on olemas ju tegelikult kõigi liikmesriikide nõusolek, muuhulgas ka Tšehhi Vabariigi nõusolek selles konkreetses teemas. mis puudutab kultuuriväärtuste importi, siis see on tõesti väga oluline teema, äh, see kahjustab meie äh, äh, nende kultuuriväärtustega mm, seotud teadmisi. kas see ettepanek on, isoleerib meid ülejäänud maailmast? ei isoleeri. me osaleme liikumistes, kus näiteks ÜRO Julgeolekunõukogu või ka toll, rahvusvahelised tolliorganisatsioon või äh, või UNESCO samuti tegelevad selle küsimusega. ja siin esitati laiemaid küsimusi, millele mul ei ole vastust. nafta salakaubandus, mis puudutab Türgit, see on tõesti mm, probleem, me oleme teinud koostööd, mm, uuendada oma reeglistikku selleks, et Türgiga paremini koostööd teha see ettepanek, äh, seda tuleb näha laiemas kontekstis, äh, üleilmses plaanis äh, tuleb seda näha seoses terrorismivastase võitlusega, aga see on ka väga oluline kultuuri seisukohast ja sellepärast, kui te küsite, et kas meil me loodame, et äh, meil õnnestub see vastu võtta, see sõltub väga palju äh, ka teist, aga loodetavasti õnnestub see vastu võtta kahe tuhande kaheksateistkümnendal aasta alguses ja siis kiiresti hakata seda ka rakendama, sest et ei tohi kaotada aega terrorismi äh, terrorismi ei peatu, terrorismi rahastamine ei peatu, sellega tuleb pidevalt võidelda. ja mis puudutab Kreekat, siis ma ei vastanud küsimusele, ehkki ma armastan väga Kreekat ja väga tegelen Kreekaga, mina ei äh, saa teile öelda, et kas äh, Partenoni friisid peavad olema Akropoli muuseumis või mujal. see on äh, ajalooline vaidlus, aga ma arvan, et see on teema, millele me peame tähelepanu pöörama, aga see ei ole tänase ettepanekuga seotud. aga see on kindlasti asi, millest me oleme kõik teadlikud. aitäh ja annan nüüd sõna härra Möstsjõulusele. Um, I just wanted to uh, say first of all thank you for coming along. suur tänu, kõigepealt ma tahaksin öelda suur aitäh, et te täna siia tulite. Teid on meeldiv näha. mina tahtsin rääkida natukene äh, õiguspärasest kunsti ning antiigikaubandusest, see on väga hea, kui noored, iseäranis meie noored kodanikud hindavad äh, ta-, kui me tahame, et nad hindaksid äh, kultuurivarasid teistest maadest, peavad nad neid ka nägema. ma hindan äh, seda, mida te teete selleks, et äh, salakaubandust piirata kunsti ja antiigi osas, aga ma ei tahaks, et see oleks takistuseks täiesti seaduspärasele kaubavahetusele. väga oluline on see, et inimesed riigis saavad minna muuseumisse, tutvuda erinevate kollektsioonidega ning erinevate kultuuripärandi osadega teistest koduriikidest. me tahame teisi kultuure mõista, me tõesti tahame teiste inimeste elusid mõista. rahvusvaheline kaubandus kultuuri ning ähm, antiigiga on üks oluline samm selles suunas ja ma ei tahaks, et see kuidagi saaks takistatud. aitäh! aitäh, härra Flynn, palun. suur tänu ja ma tahaksin tänada volinik Moskovitši teid sellepärast, et tunnete kultuurivarade salakaubanduse pärast muret. me põhimõtteliselt toetame teie pingutusi aga kasutan ära teie võimalust ning esitaksin ka mõned laiemad küsimused. kõigepealt ma arvan, et mul on õigus, kui ma ütlen, et me ootame komisjonilt otsust sel aastal või ettepanekut, mis peaks tooma suurema manööverdamisruumi käibemaksu küsimuses Ühendkuningriigis on olnud palju poliitilisi vastuolusid seoses naiste hügieenitoodete maksustamisega, seda kasutati ka rahvahääletuse kampaanias, härra Matthews ja meiegi näitasime, et tegemist on mikromajandamisega Euroopa tasandilt ja selliste riikide nagu Ühendkuningriigi väikestesse siseasjadesse sekkumisega Äh, rääkige natuke siis sellest käibemaksu algatusest ja siis kas te teete ka mingisuguseid algatusi et, et viieteistkümne protsendi võrra kulutusi vähendada, äh, sellepärast et Ühendkuningriik panustab umbes sellises suurusjärgus ja kas te valmistate ette Ühendkuningriigi lahkumiskuludeks ja kuidagi üritate seda hoopi natukene leevendada? ja kas kultuurikulutuse programmid on valmis äh, sellisteks äh, suuremateks, proportsionaalselt võib-olla suuremateks äh, kärbeteks, kuivõrd nad on äh, nii, nii mitteolulised valdkonnad paljude arvates uh,. Thank you very much. Jüri Vool, palun. suur tänu. ma tahaksin kasutada võimalust ja mitte rääkida ainult kultuurivaradest, vaid pidada meeles ka äh, kunstnikke, kultuuritegelasi, kelle elud on hukkunud Khaled Al-Saad, kaheksakümne ühe aastane arheoloog, kes äh, Palmeera ja varade eest hoolt kandis. Bassel Katabel, Süüria äh, avatud allika arendaja, kes äh, lõi kolm, kolmedimensioonilise rekonstruktsiooni ning kes augustis kelle äh, lesk ütles augustis, et ta lahkus meie seast, aga tegelikult oli ta surnud juba kaks kuud, äh, kaks aastat varem. ja süürlased, moslemid ise on sattunud sellise vägivalla ohvriks kõige rohkem. tegemist on pikale veninud konfliktiga ja kui need inimesed oleksid ise pagulastena tulnud Ühendkuningriiki äh, ületades piiri, äh, seades oma elu ohtu, ma tahaksin äh, uskuda, et me oleksime pakkunud neile varjupaika. paljud inimesed, kes tulevad, äh, on suurte oskustega ning teadmistega inimesed, keda meie kogukond peaks tervitama. härra Matthews, ütleksin teile, kui te vaatate Europeana online-versiooni Euroopa rahastatud programmi, siis tehakse seal just täpselt seda, mida teie soovite ja kui te tunneksite Euroopa Liidu vastu rohkem huvi, toetaksite seda algatust, siis te teaksite seda. härra Flynn ei ole feminist ja kui ta tahab teada, kuidas on lood äh, menstruatsioonitsükliga ja sellest tulenevate kulutustega, siis pöörduge meie poole Uh, thank you, thank you, thank you, commissioner, for being, for being with us. suur tänu, volinik, et tulite siia. ja ma arvan, et me kõik peaksime tervitama seda algatust, äh, mille te olete teinud. Te juhtisite juulikuus õigusega tähelepanu sellele, et äh, tegelikult äh, sellised salakauplejad on terroristid, tegelikult on tegemist terrorirünnakuga meie jaoks põhiväärtusi kujutavate varade suhtes mul on kaks küsimust teile. võib-olla räägiksite natukene täpsemalt sellest, kuidas äh, käibemaksu kaudu saab äh, piiriülest äh, salakaubandust piirata. ja siis meie tegemist on õigusaktiga, mis peaks olema õigesti ajastatud, kuivõrd järgmine aasta on Euroopa kultuuripärandi aasta ja me peaksime kultuuripärandit vaatama ka majandusperspektiivist teie vastutate suure majanduspildi eest nii-öelda, kui võib öelda. kas teie saate meile kinnitada, et äh, eelarve kultuuripärandiga seotud programmide jaoks äh, kasvab ei, ja mitte ei kahane, nagu see on olnud äh, palju aastaid ja kas sellega saab pakkuda võimalusi me ajaloopärandi taastamiseks ning säilitamiseks. me ei taha mitte ainult äh, salakaubandust peatada ning laiendada nende kultuurivarade määratlust, et äh, lünkasid täita, aga me peaksime olema ka ennetavad ning väärtustama rohkem ajaloo ning kultuuripärandit meie enda territooriumil. suur tänu, Kristina Libatška, palun! suur tänu, lugupeetud äh, esimees, lugupeetud volinik. mina pöörduksin nüüd tagasi kitsamalt äh, mm, kultuuripäranditega salakauplemise teema juurde ja seda äh, kui ähm, Islamiriigi organisatsiooni sissetulekuallikat ähm, käsitledes. see on üks suurimaid rahastamisallikaid äh, Islamiriigile. aga kui tõesti see on nii suur ja oluline tuluallikas, äh, ISISele, siis äh, ISIS peab ju leidma nendele kunstivaradele kunstiteostele ostjaid, neid ostjaid leitakse kas internetist, nagu härra Strojevski mainis, või ähm, on tegemist inimestega, kes äh, lihtsalt ise püüavad äh, pi-, üle piiri inimesi öö, äh, otse ostetud, otse ostetud varasid üle piiri toimetada. kohtusime ühel varasemal kohtumisel oma komisjonis Europoli esindajaga ja tegime omalt poolt ettepaneku, et tuleks luua veebilehekülg, millelt öö, potentsiaalsed ostjad saavad infot kontrollida, sellepärast et tegelikult mitte kõik ostjad ei tea, et äh, nad ostavad äh, neid kaupasid ISISelt. Äh, niisiis potentsiaalne kunstiteose ostja peaks saama kontrollida, kas kunstiteos ei ole mitte nii-öelda hävitatud kunstivarade nimekirjas sageli kasutatakse just nimelt sellist tehnikat, et väidetakse, et see kunstivara on hävitatud ja siis müüakse seda edasi. Äh, nüüd on meil see probleem, et volinik peab tegelikult varsti ära minema. minul oli äh, teave, et ta saab siia jääda äh, kümme kolmekümneni, aga tegelikult peab ta ära minema. Äh, Helga Trüppel ütles siin, et ta ei saanud veel vastust oma küsimusele Grazie. Eh, innant-, eh, Robert, sarò telegrafico. Innanzitutto grazie per la prop-. teen tõesti äärmiselt lühidalt. lugupeetud volinik. tegemist on üsnagi eh, kitsa teemavaldkonnaga, aga samas eh, selle mõju tunneme me kõik kas te teete ka ettepaneku mingisuguse järelevalve kohta, te rääkisite, et toll peaks asuma tegutsema. me ei taha, et oleksid mingisugused suured äh, lüngad äh, erinevate äh, selle protsessiga tegelevate organite tegevuses ja, ja, ja suhetes. ja siis veel, võttes arvesse neid volitusi, mida te soovite kas te tahate, kas äh, te peate äh, ka koolitama inimesi koha pealt välja? Äh, loodetavasti see määrus on õige pea tulemas, Silvia Costa mainis siin ka e-raamatuid kas see määrus sat-, kas selle määrusega seoses võib tekkida mingisuguseid äh, raskusi? pidades silmas teie volitusi, võib öelda, et selle vo-, selle sektori äh, igasugused kärped mõjutavad ebaproportsionaalselt äh, ka teisi valdkondi. väga tore, et te olete siin kultuurikomisjonis, me meeleldi räägiksime meiega ka kauem, aga nüüd saate te lühidalt sõna selleks, et äh, nii palju kui võimalik kõiki neid küsimusi ka käsitleda ja neile küsimustele vastata. ma tuleksin meeleldi tagasi äh,, ma tõesti suhtun väga kirglikult neisse küsimustesse, kultuur on mulle väga südamelähedane, ma olen väga palju isiklikult äh, ja ka oma ametites sellega tegelenud, aga need ma pean varsti tutvustama äh, meie, meie prognoose kõigi teie riikide kohta ja mul ei ole kauem võimalik siia jääda. loomulikult oleks huvitav siin teiega arutelu jätkata. esiteks tahaksin rõhutada seda asjaolu, et kõiki kutsuti üles osalema konsulteerimisprotsessis, nii et seda ettepanekut on korralikult ette valmistatud ja see uurimus oli kolm kuud äh, see, see küsitmustik oli kolm kuud äh, käsi, kättesaadav internetis, äh, seal äh, oli kolm erinevat ähm, sihtrühma, vabaühendused ja teised samuti, me väga hoolikalt välisime ka selle aja perioodi kakssada viiskümmend aastat välja, see on praegu rahvusvaheliselt kokku lepitud. miks ma seda ütlen? ma tahan öelda, et selle õigusakti äh, mõte ei ole avaldada negatiivset mõju äh, kunsti importijatele, kunstikauplejatele. Äh, ja praegu peaksid kolmandate riikide õigusakte juba järgima need inimesed, kes kunstiteoseid impordivad, nendega kaubitsevad, nii et me ei hinda, me ei arva, et see neid negatiivselt mõjutaks meie keskendume nende kultuuriväärtuste illegaalsele impordile Euroopa Liitu ja meie tekst on tõesti väga hoolikalt äh, suunatud just sellele valdkonnale. ja e, e, soovime, et ka ostjad sooviksid äh, saada dokumente, mis tagaksid selle, et äh, nende poolt ostetavad kultuuriväärtused on legaalsed oli ka ettepanekuid, mis läksid kaugemale eelarvest, puudutasid pagulasi, mis, mille osas ma ei ole kompetentne. räägiksin käibemaksust. käibemaks on minu jaoks tõesti väga oluline küsimus, meil on terve rida ettepanekuid selle kohta e. e-raamatud, meil on piiriülese käibemaksu, piiriülest käibemaksu muudutav äh, ettepanek, me soovime teist režiimi selleks, äh, et see oleks täiesti lollikindel, praegune äh, süsteem seda ei ole. sada kuuskümmend miljardit läheb meil aastas kaduma, viiskümmend neist läheb kaduma pettuste tõttu ja loomulikult me kaalume seda, et liikmesriikidel võiks olla rohkem paindlikkust seoses käibemaksu küsimustega. käibemaks mm, kuni äh, see ei mõjuta ühtse turu toimimist. me tegeleme järelevalvega tolliametite töö üle. meie ettepanek ei puuduta il-, legaalselt eksporditud kultuuriväärtuste tagasiviimist, vaid see toimub diplomaatiliste kontaktide kaudu Euroopa Liidu liikmesriikide ja päritoluriikide vahel. me teeme väga palju tööd ka sellega, et tolliametid teguksid tegutseksid tõhusamalt, see ettepanek on suunatud sellele, et me saaksime ka paremini koolitada tolliametite töötajaid. Need on lühikesed vastused teie küsimustele. aitäh veel kord, et andsite mulle aeda ja kutsusite mind siia. ma tõesti arvestan sellega, et Ehm, te toetate mind, ma nägin laialdast toetust sellele ettepanekule, ma loodan, et meil õnnestub see kiiresti vastu võtta, et meil oleks sellest abi, et me saaksime tänu sellele tõhusamalt võidelda terrorismi rahastamise vastu ja parandada meie kultuurialase tegutsemise võimekust aitäh, aitäh, äh, proua esimees, aitäh, äh, lugupeetud saadik. aitäh, et võtsite endale aega meiega siin täna seda asja arutada, oma ettepanekut tutvustada ja üritasite vastata ka võimalikult täpselt teistele küsimustele meie teeme oma töö ära, et äh, käsitleme seda ettepanekut nii kiiresti kui võimalik ja ma arvan, et me teeme väga head koostööd Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoniga, kes on äh, juhtivkomisjon ja loodame, et meil õnnestub see töö kiiresti ära teha, aga nõukogu peab meid ka aitama ja loodetavasti, kui see nii läheb, siis me saame sellega hakkama. aitäh, et te siin olite ja olete alati te teretulnud tagasi siia meie komisjoni tulema, aitäh!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 nachdem unsere Experten jetzt alle einen Platz gefunden haben. meie eksperdid on nüüd kõik istet võtnud, nii et me saame kohe minna edasi järgmise päevakorrapunktiga, milleks on siis meie seminar kultuuritöö kohta pagulastega. selle olga organiseeris meie poliitikaosakond. meil on üle miljoni pagulase, kes kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Euroopasse tulid ja nii pagulased kui ka nüüd vastuvõttev ühiskond on suurte probleemide ees, tuleb uue olukorraga äh, leppida ja kohaneda ning me räägime nüüd sellest, kas ja kuidas kultuuritöö pagulastega aitab siis neid probleeme lahendada ning äh, mida siis Euroopa Liit omalt poolt saaks veel ära teha meil on siin terve rida eksperte kutsutud, kes annavadki meile infot selle valdkonna kohta. Alison Philip, Phipps, professor, kes äh, juhib Glasgow ülikoolis UNESCO õppetooli, tegeleb just äh, äh, keelte ja äh, kultuuridevaheliste uuringutega, ta on ka migratsioonivõrgustikuga seotud, ta tegeleb selle küsimusega, kuidas pagulastele kultuuritööd pakkuda, ta siis üritabki integreerida keelte ja kunsti kaudu pagulasi, tegemist on siis kunstnikuga, kes äh, Glasgow's äh, õpetab ja nad, tal on kaasas ka kolleeg ning nad mõlemad näitavad siis, kuidas äh, on võimalik kultuuri kaudu ja kultuurivaheliste sildade kaudu kultuuritööd teha. see kõik on väga põnev. peale selle on siin meil ka Rassoul, Nejad Meer, kes on kultuuri äh, küsimustega tegelev ametnik siis Vestra Jütlandi piirkonnas ning äh, ta juhib ka kultuuridevahelise dialoogi töörühma ning ta räägib kultuuritööst pagulastega ning sellest, milliseid õppetunde on meil sellest äh, õppida. siis on siin veel ka Rosanna Lewis äh, kultuuri loll kaasamise toetamine, äh, selle raporti puhul oli ta eksperdiks, tal on praktilised äh, kogemused Galee põgenikelaagrist ja ka Kopenhaageni äh, põgenikekeskusest ning ta uuris seda, kuidas järgmise põlvkonna Euroopa Liidu programme, kultuuriprogramme tuleks välja töötada, aitamaks äh, siis äh, pagulasi integreerida. igale eksperdile on kümme minutit ette nähtud, ma palun, ärge ületage kõneaega, sest siis on meil võimalik ka arutelusid pidada ja teile küsimusi esitada. ning kõigepealt annaksingi sõna proua Fipsile ja aitäh tulemast! aitäh, tere hommikust, aitäh selle kutse eest! minu nimi on äh, Alison Phipps ja ma olen juhtimas siis esimest UNESCO õppetooli, mis tegeleb siis keelte ja kult-, kunstiga. siin näete nüüd minu ettekande ülesehitust, räägin, mis on põhilised probleemid, millega teadlased tegelevad kogu maailmas, toon näiteid selle kohta, millised on olnud ajaloolised arengud, kuidas need arengud korduvad ja kuidas nad mõjutavad äh, kultuurilist arengut ja üleüldiselt ühiskonda. toon näiteid kultuuritöö kohta ja mm, siin on väga palju erinevaid tüüpe, näited, mis on meil kogu maailmast ja vahel on meil ka täiesti omal praktilised kogemused selle kohta, millest siis räägin ka ja samamoodi teen ka mõned soovitused tavaliselt äh, mõeldakse, et kultuuritöö pagulastega on see, et tegemist on selliste kogukonnaprojektidega, kus äh, pagulastele räägitakse lugusid, näidatakse pilte või näidatakse pilte neist ja vahel on nad siis äh, kaasatud sellesse kõike. kuid tihti kõige edukam lähenemine on see, Äh, kui kasutatakse siiski propagandat ja mitte ühiskonna liitmiseks, vaid hoopis ühiskonna lõhe, lõhestamiseks ja tihti tõstatatakse siin ka julgeolekukaalutlused. siin slaidil on kaks asja tähtsat. kõigepealt see, kuidas siin äh, äh, minnakse inimlikult keelelt üle pigem asi äh, selle keelele räägitakse parvedest, karjedest, äh, üleujutusest äh, ja ka genotsiidi uuringud on äh, näidanud, et me oleme jõudnud nüüd olukorda, kus üha rohkem kallutatakse genotsiidile ja see on tõesti väga tõsine. teiseks, see, et ähm, kasutatakse lihtsalt äh, pilte ja ilma, et neid kriitiliselt äh, vaadatakse. siin näete pilti näiteks Brexiti kampaaniast ja pilti ka holokaustist äh, ja neid kasutatakse ka nüüd viimaste pagulasvoogude puhul, see on endaga kaasa toonud ksenofoobia ja ka võõrakartuse nii Euroopas, Põhja-Ameerikas kui ka Austraalias ning äh, kultuuritöö kaudu on seda isegi tegelikult veel levitatud. teiseks, äh, kultuuritöö pagulastega kasutatakse selleks, et äh, inimesi vastu võtta. kasutatakse siis seda kõike selleks, et tuua välja humaanseid probleeme, siin on tihti kasutatud äh, kunstnikke selleks, et teadlikkust tõsta ja teadlikkust ähm, ühiskonnas suurendada, seda kasutavad ka vabaühendused selleks, et koguda raha oma programmide rahastamiseks. nii et äh, kuidas siis neid ajaloo käike murda? siin tuleb välja tuua Austraalia äh, siin on üks organisatsioon RISE, mis võttis vastu äh, ka siis äh, memorandumi kultuuritööks, mida olen ka ise kaalunud oma töös. Rais on öelnud, et äh, kultuuritöö pagulastega ei ole neutraalne ja äh, pagulased on ise osapooled, mitte passiivsed äh, kultuuritarbijad. Neil on kriitiline eetiline lähenemine, mille kaudu nad ka iseennast näevad ja peegeldavad ja kunsti tehakse kunsti heaks ja vaadatakse, et mis on hea pagulaste jaoks ja mis ei ole lihtsalt mõeldud äh, nende jaoks, on hea kõigi jaoks. So let me give you some It's not an easy thing. see ei ole lihtne, kui oled äh, Aafrikast pärit ja siis äh, sekkud äh, valgest klassist professori kõnesse. ma nüüd aga tahaksin tuua mõningaid näiteid selle kohta, mida me peaksime kaaluma. näiteks Verbatimi teater, mida UNHCR pagulaste päeval sellel aastal kasutati siin, kasutatakse keelt selleks, et äh, meid šokeerida, meid välja tuua sellest endaga rahul olemisest. me äh, viisime ennast äh, merele, me määrisime ennast oksega selleks, et piraadid meid ei puudaks, puutuks see näitab, kui tähtsad on äh, humanitaarsed koridorid, mida tähendab see, kui piirid pannakse kinni. Need on siin minu kodulinnast Glasgow's pärit pildid. Äh, tegemist on siin kortermajaga, äh, kus üheskoos elavad varjupaiga taotlejad ja inimesed, kellel on terviseprobleeme ja sellest on tehtud öö, öö, nagu Memoriaal, siin on ähm, koogutud laule ja neid laule mängiti siis valjuhäälditest, nii et kui te vaatate need äh, korterid, need on nagu üks suur geto. Äh, lapsed äh, on siin kokku viidud oma kodudega. ja siin on ka need lipud, koorid, mis laulavad äh, Äh, äh, siis äh, hüvasti laulu oma ühisele kodule ja siis uus Euroopa lauluraamat, Edinburghi rahvusvaheline festival, British Council ja BBC Artsi koostöösse tehti, siin on tegemist siis lauludega, kus on meil väga palju erinevaid lauljaid, kaasa arvatud ka meie tänane laulja ja me siin üritame siis teha integratsioonitööd, oleme kaasanud äh, Šotimaa juhtivad rahvalauljad äh, ja nad on välja töötanud siis traditsiooniliste laulude ja rütmidega äh, muusika, video ja kaasatud on ka Ailan kurdi mälestus, see on see laps, kes siis uppus Türgi rannikul ja siin näete siin professionaalset valget meest, kes palub abi, kellel on vaja abi, me kõik oleme pagulased kuskil, nagu Hanna Arendt on öelnud. So finally to my recommendation. ja lõpetuseks ka minu soovitused. ma palun teil lihtsalt rääkida, infot saada, need Raisi juhised tulevikuks, soovitan teile keskenduda äh, sellistele agentuuridele, kus ka on pagulaste juhitud programmid, tuleb mitmekeelsed neid läbi viia, tuleb kasutada erinevaid kohaliku tasandi võimalusi luua uusi suhteid, leida uusi tegevusi, tõendeid koguda selleks, et sotsiaalseid muudatusi siis kirja panna. ja tahaksin veel rääkida ka teadustööst ja tõenditest, mis meil on, mis toovad välja kultuuritöö, kultuuride vaheliseks heaoluks, seda tuleb teha koos pagulastega mis kõik toimivad siis kõikide heaolu nimel, kui tähistatakse, mälestatakse, tuuakse välja ja võimaldatakse siis mõlemal poolel taastuda ja toob välja selle, et me kõik oleme inimesed ja tegemist on rõõmsa tegevusega, milles rõõmuga ollakse kaasatud ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Fips. aitäh, äh, proua Fips äh, ja suur tänu ka Naa Tensole selle eest, et äh, kuul-, saime kuulata tema laulu, ma arvan, et see on esimene kord, kui me sellist asja sellise ettekande ajal kuulsime, see on väga värskendav, suur tänu selle eest. ja nüüd saab sõna härra Neadmeer ne ja palun, et ka tema piirduks oma ettekande puhul kümne minutiga. So <clears throat> thank you very much to both of you. suur tänu teile mõlemale. mul on suur rõõm ja au olla siin teie ees ja rääkida siin äh, kaaspagulaste äh, nimel, see on minu jaoks tõesti suur au kõigepealt üks praeguse pagulaste kriisi äh, positiivseid külge, külgi oli see, et see puhus hoo sisse igasugusele kultuurisegevusele. Äh, väga raske on teha ülevaadet sellisest suu-, suurtest, suurest tegevusvaldkonnast, aga olen püüdnud siis omalt poolt tuvastada mõningaid mustreid ning struktuure, mis äh, võib-olla tunduvad mõtestatud neile, kes on sellega kas otseselt või kaudselt seotud. vaatame siis kõigepealt üle minu ettekande struktuuri ja ka minu dokumendi struktuuri. kõigepealt siis erinevate projektide liigid, erinevad lähenemised erinevates liikmesriikides seejärel olen analüüsinud omalt poolt äh, seda, kuidas äh, on äh, kodanikuühiskond osalenud, kuidas on kodanikuühiskond näidanud üles solidaarsust pagulaste suhtes, siis olen vaadanud, milline, kui palju ühist hüve on tulnud sellest kultuurilisest suhtlusest pagulastega ja olen lõpetuseks püüdnud teha kokkuvõtte nendest õppetundidest, mida võime õppida pagulaste kultuuritööst erinevad projektitüübid. kõigepealt äh, tegin algust sellega, et äh, esitasin äh, põhiküsimusi kõikide projektide jõustruktuuride kohta. kes, kelle perspektiivist on lähtutud projekti välja kujundades, nii et sellest, nendest küsimustest lähtudes jagasin projektid viide rühma kõigepealt nii-öelda äh, Ähm, juba pakendatud pro-, projektid, mis on äh, pagulaste jaoks äh, kujundatud projektid, äh, kaaskujundatud projektid, mida on kujundatud koos pagulastega, osalusprojektid on projektid, mida pagulased algatavad, kujundavad ning ellu viivad ja sektoriülesed projektid Äh, kui on äh, erinevad identiteedikategooriad kaasatud, äh, etnilisus on üks neist ja sektoritevahelised ka selles mõttes on järgmine kategooria, kus on erinevad ka, ka lisaks kultuurile veel ka teised kultuursektorid, nagu näiteks haridus kaasatud. siis liikmesriigid peamiseks, peamiselt, peamiselt oluline on nende jaoks see, et tagada pagulaste põhivajadused, pakkuda neile mingil moel ka mõtestatud tegevust sel ajal, kui äh, nad suunduvad äh, kontinentaal-Euroopasse see on esimene algatus, seejärel siis vastuvõttev riik, siis tahet-, on juba hoopis teised prioriteedid, pikaajaline integreerimine ühiskonda ja siin on kahte liiki lähenemist, kultuuri integratsioon on otsekui vaheetapp, mis tuleks läbida nii kiiresti kui vähegi võimalik, et pagulased on võimalikult kiiresti assimileerunud riiki ja sellised projektid on tavaliselt äh, heategevusprojektid, siis on ka selliseid projekte, selliseid riike, kus äh, kultuuriline mitmekesidus ning sisseränne äh, on loomulik osa kaasaegsest elust ning kaasaegsest ühiskonnast. siin on hoopis teistsugune diskursus, rohkem antakse jõudu, ka soodustatakse osalust, kutsutakse üles osalusse ning äh, vaadatakse, kuidas saab pagulasi kõige paremal moel vastuvõttesse ühiskonda kaasata. siis äh, kaks aspekti kaasamises, kõigepealt äh, külalislahkus, universaalne külalislahkus, kui Kanti filosoofiast lähkuda, tema leiab, et me kõik elame koos ühel planeedil ning meil on õigus kaitsele raskustes ühesõnaga, me oleme üksteisele selle kaitse, selle hoolitsuse võlgu nii-öelda. ja siis on veel Euroopa kodanikud samuti äh, tunnevad muret selle pärast, kuidas ühiskonda tuleks kujundada selleks, et kriisiolukordadega toime tulla. ja see on seotud äh, kodanikuühiskonna ning üldise huviga. Äh, kodanikuühiskonna aktiivsus on aidanud muuta Euroopat kaasavamaks äh, paigaks ka pagulaste jaoks. järgmine slaid räägib sellest, mida võime õppida praegusest pagulaste kriisist. kõigepealt pagulastele jõu andmine, tug-, nende tugevdamine, mis on paljude projektide juhtmõtteks, siin ma lähtuksin jälle Hanna Arendti mõtetest ja tema leiab, et see selline lähenemisviis tähendab seda, et sa pead poliitiliselt koos teistega avalikus sfääris tegutseda. seda tähendab jõustamine ja omaenda narratiivi kehtestamine avalikus ruumis. siis äh, võime nii mõndagi õppida ka sotsiaalse mobiilsuse vallast, oma, minu analüüs tugineb asjaolule et väga paljudes projektides püüetakse vältida mõistet integratsioon, arvatakse, et see häbimärgistab pagulasi ja mitte ei aita neid, nagu on eesmärk. minu arvates sotsiaalne mobiilsus on omamoodi katuse mõiste, mis võimaldab pagulastele mis näitab seda, et pagulased peavad saama äh, liikuda oma eluga edasi äh, ja ei jää kuna- ja, ja mitte, et nad jääksid kogu aeg äh, alatiseks pagulasteks oma piiratud võimalustega siis äh, me peame mõtlema sellele, kuidas me saame vältida äh, pagulaste ning vastuvõtjate vahel pingeid äh, ja pagulased ei ole siin kindlasti selleks, et Euroopa heaolu hävitada. me peame lähtuma sellest, et pikemas perspektiivis pagulased võivad aidata kaasa sellele heaolule ning selle suurendamisele. minu järeldused on siis järgmised. kultuuriprojektid on edukad üldiselt on loomulikult eduka, edulugusid ja on äh, ka vastupidiseid lugusid, aga edukaks on nad tavaliselt siis, kui need tuginevad humi-, inimõigustele, osaluspõhimõttele, on kultuuridevahelised, äh, erinevate ähm, rühmituste vahelised, sektoriülesed äh, ning ähm, kus ühendatakse mured, mis on nii pagulastel kui ka vastuvõtjatel hmm on kaks, kahte sorti soovitusi äh, pol, poliitikakujundajatele. Äh, projektid, mida tuleks julgustada, on inimõiguste põhised projektid äh, projektid, kus pagulastele antakse äh, jõudu ja võimu nii struktuurilisel tasandil, mitte indiviidi tasandil, siis samuti äh, dialoog ning suhtlemine võõrustaja kogukondade ning pagulaste vahel, äh, seda tuleks soodustada, võidelda rassismi, seksismi ja nii edasi vastu ning siis sektorite ja sektsioonide vaheline, vahelised projektid. ma tahaksin, et kodanikuühiskonda tugevdatakse ning ka pagulaste organiseerimisprotsessi. tuleb aidata näiteks neid rahastamismenetlusi kergemaks muutes. minu viimane soovitus on see, et osaluskriteeriumid tuleks ja hindamiskriteeriumid tuleks paika panna juba rahastamiskriteeriumitega koos ning äh, selleks, et tekitada mingisugust suhtlust kohaliku ning äh, piirkondliku, riikliku ning riigiülese tasandi vahel, äh, tuleb kultuuritööd ning kultuuriprojekte pagulastega seostada üldise narratiiviga, ühise nägemusega Euroopa Liidu ning Euroopa tulevikust. suur tänu teile! ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch äh.... aitäh teile teie ettekande eest ja nüüd saavad sõna proua Lewis ja proua Martin. aitäh, et äh, meie juurde tulite ja teil on kokku oma ettekande jaoks kümme minutit aega, oma asi, kuidas te seda omavahel jagate. Teil on sõna. Thank you, madam chair. suur tänu, proua esimees mul on väga hea meel, et Kultuurikomisjon tunneb selle teema vastu huvi ning äh, annab meile võimaluse tutvustada oma uuringuid äh, e-rahastamine kultuuritöö pagulastele ja ettevalmistamine järgmiste programmide põlvkondade jaoks. meie dokumendis oleme me käsitlenud kolme põhilist küsimust, mida me võime praegu õppida Euroopa Liidu rahastatud projektidest ja programmidest, milline on üldine tagasiside ning millised soovitused Euroopa Liidu programmideks tulevikus ning kolmandaks, kuidas võib konkreetne kultuuriprogramm äh, vastata täpselt pagulaste vajadustele ning kuidas seda saavutada. esiteks äh, kolm kõige asjakohasemat programmi, mida analüüsisime, olid Erasmus pluss, Loominguline Euroopa ning äh, Euroop-, Kodanike Euroopa, need kuuluvad ka Kultuurikomisjoni pädevusse. kõigil kolmel projektil on aspekte, mis on seotud ka pagulastega ning äh, kultu-, on seotud ka kultuurialgatustega. Erasmus plussi tugevus on äh, seotud strateegiliste partnerluste moodustamise võimalusega üle Euroopa, seal tegeletakse haridusega ja seda sektoriüleselt siin saab teha tööd nii kultuuriorganisatsioonidega kui ka pagulaste juhitud tegevustega, aga äh, see, need ei ole programmi äh, põhieesmärk, mistõttu äh, programmi võimalused on selles vallas piiratud. ja Erasmus pluss võimalused on peamiselt seotud haridusorganisatsioonide või noorsoorganisatsioonidega ning tavaliselt kasutatakse juba kanda kinnitanud organisatsiooni, organisatsioone ja võrgustikke. loominguline Euroopa on äh, väga vastuvõtlik olnud äh, kultuuritöö rahalistele vajadustele ka pagulaste kontekstis. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, toetati pagulaste integratsiooni erilise algatusega ning toetati ka pagulaste juhitud algatusi. aga peamiseks eesmärgivaldkonnaks on loomingulised partnerlused sarnast sarnaselt mõtlevate organisatsioonide vahel Euroopas ning selle eesmärgiks ei ole otseselt pagulaste ning pagulaste kogukondade toetamine. Euroopa kodanikele on väga tähtis organisatsioon, mis toetab tööd pagulastega kodanikuühiskonnas ja linnavõrgustike tasandil. see on mõeldud organisatsioonidele roh-, kohalikul rohujuure tasandil, sealhulgas organisatsioone. see on mõeldud kodanikuühiskonnale kohalikul tasandil ja programm loob sidemeid kodanikuühiskonna ja Euroopa Liidu poliitikatasandi vahel ja hoolimata sellest, et tegemist on temaatiliselt väga asjakohase programmiga, on neil puudu rahastusvahenditest selleks, et nii ulatusliku teemaga tegeleda ning äh, kõikide organisatsioonidega tegeleda. ja seetõttu on kultuuritöö projektide arv pagulastega ka piiratud. nüüd annan sõna äh, kolleeg Paulile, kes räägib äh, Euroopa Liidu rahastatud projektidest ja tagasisidest. konsulteerimise käigus Euroopa Liidu rahastatud projektidega äh, saime me teada, et hinnatakse kõrgelt neid rahastamisvõimalusi, iseäranis äh, hinnatakse võimalust teha koostööd sarnaste organisatsioonidega üle Euroopa. aga oli ka mitmeid mureküsimusi pagulaste jõustamine. Äh, pagulasi peetakse sageli üht üheks üksuseks, aga sageli on nende taustad ning vajadused äärmiselt erinevad kultuuriliselt, keeleliselt ning ka kontekstiliselt ja seetõttu on oluline, kui me tahame pagulasi jõustada, võtta arvesse nii individuaalseid kui kollektiivseid vajadusi, enne kui neid hakatakse partnerlussuhetesse kuundama, suunama kohalikes kogukondades. parem pagulaste kaasamine juba projektide alguses oleks igati kasulik. lähtudes sellest põhimõttest, et integratsioon on kahepoolne protsess, võiks toetada rohkem turvalisi kohti ning dialoogi toetada, vastuvõtja kogukondadega ning see aitaks kaasa paremat suhtlust ning empaatiat pagulaste suhtes. meil on paremat, vaja ka paremat tulemuste jagamise suht-, süsteemi, see aitaks paremini mõista varasemate projektide negatiivseid ning positiivseid mõjusid, see aitaks meil paremini hinnata ka koostööd tulevikus ning kujundada seda läbipaistvamaks kohalikud äh, ning väiksemad organisatsioonid ei suuda sageli suurte organisatsioonide vastu äh, konkureerida, nende, neil on paremad võimalused äh, finants- ning halduskoormuse kait-, kandmiseks ja suured organisatsioonid tõenäoliselt saavad ka veel rahastamist mujalt poolt. parem eelrahastatus Äh, koos väikeste organisatsioonide kaasamisega aitaks äh, paremat koostööd tulevikus kujundada. samuti on tehtud, tehti ettepanekuid, et, et ei peaks ainult kaasama Euroopa riike, vaid ka teisi asjakohaseid riike, näiteks äh, Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas. see aitaks kultuurilisi piire avada ning tekitada distsipliinide vahelise lähenemisviisi. nüüd saab sõna jällegi Rosanna. rääkides soovitustest nagu juba öeldud, rahastamist tuleb suurendada kõikide, kõigi kolme programmi suhtes iseäranis kultuuritöö osas pagulastega. suurem juurdepääs rahastamisvahenditele eeldab ka seda, et meil on vaja laiemat publikut, mitmekesisemat publikut, et erinevate taustadega inimesed saaksid kasu kas taotlejate või projekti rahastatavatega. võrgustamine ning äh, võrgustikutöö on väga oluline selleks, et rahastamisest teadlikkust äh, suurendada nii kohalikul, piirkondlikul kui riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil. me saame teha ka veel palju, äh, lihtsustades taotlemismenetlust, see aitaks paljusid organisatsioone, äh, temaatilised töörühmad ja projektide võimalike partnerite kokkuviimine, mentorlus, üksteiselt õppimine, kõik see oleks kasulik. parem teabevahetus ning võrgustikutöö aitaks paljudel uutel partneritel sellest rahastamisest kasu saada ning aitaks ka projektide kvaliteeti parandada. kultuuritöö pagulastega on väga erinev ja seda laia teemat tuleb põhjalikult analüüsida selleks, et teada, mida täpselt tahetakse, iga programmi ja projekti soovitav eesmärk peaks olema paremini määratletud, et paremini näidata, kui kasulikud need on nii pagulastele kui kogukondadele erinevatel tasanditel ja erineval moel. järgmises programmi etapis tuleb rohkem tõendite põhjuselt mõju uurida, nii produkti kui ka protsessi valguses. Neid andmeid tuleks kasutada selleks, et teadlikkust tõsta ning näidata, kuidas kultuur aitab pagulasi paremini lõimida. kultuuri äh, raporti häälega me oleme näidanud, kuidas hindamisraamistikku saab paremini äh, rakendada selleks, et kultuuritöö tulemuslikkust demonstreerida. meil on vaja äh, konkreetset programmi kultuuritööks, eraldi programmi kultuuritööks pagulastega, selles võiksid olla juhi rollis organisatsioonid, kes on juba tundnud huvi pagulaste kultuuritöö vastu, organisatsioonid teeksid sektoritevahelist koostööd selleks, et jagada häid tavasid, teadmisi ning ressursse, tegeleksid teadlikustamisega ning püüaks poliitikat mõjundada. samuti oleks alarahastam-, allrahastamise süsteem, mis toetaks tööd pagulaste poolt, pagulaste jaoks tegemist peaks olema siis äh, programmiga, mis toetab pagulaste juhitud projekte, mis vastab kohalikele vajadustele ning millel on ka praktiline mõju. selleks programm, sellele programmile on vaja päris palju rahastamisvahendeid päris pika aja jooksul, selleks et oleks mingisugune pikemaajalisem mõju ning kasu nii kogukondade kui Euroopa tasandi jaoks. me ei tegele lõunanaabruskonna riikidega, aga kultuuritööst pagulastega äh, Äh, võib selles piirkonnas palju õppida. Euroopa Liidu äh, medkultuurprogrammi äh, õppetunde võib palju ära kasutada, tegemist on erinevaid kultuure, erinevaid sektoreid hõlgama, hõlmama osalusprojektiga. ja hoolimata sellest, et Euroopa Liidu rahastamise nõuded on teistsugused, selle programmi ka kaudu on äh, loodud mitmeid tegevusi, millest on äh, palju kasu olnud äh, läbi konverentside, temaatiliste töörühmade, koolituste ning rahastamissüsteemide. Äh, selle programmi järgi on kultuur säästliku arengu ning vabaduse edendaja ja Euroopa kontekstis on see iseäranis asjakohane ja veelgi rohkem pagulaste kontekstis järgmine programmide põlvkond ehk õpime varasematest programmidest me peame vaatama, millised on äh, võtmevajadused kultuuritöös pagulastega, vaatama, millised on uuenduslikud võimalused äh, selle protsessi arendamiseks pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. Voices of Culture raportis äh, on, on öeldud, et see annab kollektiivse jõu pagulaste kogukondadele, nad saavad nii poliitilist sotsiaalset kaalu ja meie, meil on praegu võimalus sellele protsessile kaasa aidata, tehkem siis seda, aitäh! aitäh ka teile selle tutvustuse eest, mis puudutas teie uurimust ja teie ettepanekuid, et mida me võiksime järgneval programmi tööperioodil rohkem teha või paremini teha. nüüd jätkame aruteluga meil on selle jaoks äh, ka äh, piisavalt aega, umbes kuni äh, kella üheteist viiekümneni, nüüd annaksin esmalt sõna koordinaatoritele, kui nad sõna soovivad, ja siis ka teistele ja siis teeks ka teise küsimuste ja sõnavõttude vooru, et siis nii, nii me saaksime võib-olla kõige paremini hakkama. Sabine Verhaien, palun aitäh äh, nende uurimuste tutvustamise eest, ma arvan, et kultuuriprojektid on väga oluline element äh, selleks, et äh, lõimida ühiskonda ja kogukondadesse pagulasi. Mm, kultuuriprojektid on minu jaoks väga oluline. kui palju neid projekte vastavates liikmesriikides aktsepteeritakse? kui paljud liikmesriigid programmides osalevad, Euroopa Liidu rahastusega programmides, millele peamiselt keskendutakse nendes programmides, kuidas on vahendite territoriaalse jaotusega lugu ja kui palju siis neid projekte kasutatakse, et millistes riikides kui palju äh, tegeldakse selle teemaga, et võiks äh, pagulasi lõimida, kasutades selleks kultuuri ja nende aktiivset kaasamist. Silvia Kosta, palun. aitäh. olen väga tänulik nende ettekannete eest. aitäh, et valisite välja nii huvitavad äh, kõnelejad ja ka selle kunstniku, kes on endiselt meiega. me oleme nüüd jõudmas uude etappi ei ole tegemist enam äh, hädaolukorra lahendamisega, vaid äh, struktuuriliste küsimustega, et kuidas edasi liikuda, me jõuame nüüd sellesse faasi, kus on vaja teadlikku poliitikat, vaja on kaasata ähm, pagulaste ühendusi. minu koduriigis Itaalias on meil ka vaja vastuseid neile küsimustele, meil on vaja äh, ühiskonda, mis leiaks vastused. oleksin meeleldi siin rääkinud, maininud kolme asja, et meil on vaja muuta vaatenurka, nagu teie, härra Neatmeer, ütlesite, et vaja on äh, eemalduda sellest äh, heategevuse lähenemisest, meil on vaja sellist äh, lähenemist, mis inimõigusi, inimväärikust keskmesse seaks ja alati on oluline ka väärtustamine ja võimestamine ja see ka, kuidas meediakanalid sellesse suhtuvad. meie oleme oma riigis ähm, ka vastavat analüüsi läbi viinud ja meediakanalid kujutavad asja nii, et äh, nad on tõesti lõimimise, lõimumise vastased, nad räägivad tõesti karjadest ja ohtudest ja kui küsida itaallastelt, et äh, keda sa tunned, mida sa tead, siis äh, muutub äh, inimeste näoilme ja nad oskavad rääkida ka positiivsetest asjadest. kui meil on äh, tugev äh, liit telejaamadega ja inimeste eest, kes vastutavad selle teabe eest, mida meediakanalitest jagatakse, siis see oleks väga oluline eeltingimus. on piisavalt huvi selle vastu, et kust tulevad pagulased ja miks nad tulnud on, meil on vaja äh, ka leida teisel tasandil juurdepääs nendele teemadele ja te rääkisite Euroopa Liidu programmidest, me peame sellega tegelema, praegu on selle jaoks väga otsustava tähtsusega aeg, vaja on ettepanekuid. Te ütlesite, et vaja oleks suunatumaid programme, mis oleksid mm, kohandatud pagulaste vajadustele, kas te võiksite palun, palun seda täpsustada, me oleme üritanud muuhulgas ka seda teemat arvesse võtta ja me sooviksimegi teada, et kuidas see saaks äh, rohkem mõjutada ka väiksemaid äh, pagulasorganisatsioone, et neid saaks kasu-, kasvata. on ähm, väga olulisi äh, asju, näiteks võrgustik Museo Explora on ähm, tehtud väga palju asju selleks, et tutvustada lastele ja noortele seda, mida teevad pagulased, millist kultuuritööd nendega tehakse, pagulased, kes on kunstnikud või kirjanikud, võib-olla saaks äh, niimoodi läheneda, saaks selle kõik kaasata meie ühtsesse kultuuripärandisse ja tuleb võrrelda ka Euroopa kultuure. aitäh, Helga Trüüpel. aitäh, mul on väga hea meel, et meil on selline kuulamine, te teate, et see oli meie algatus, Roheliste algatus, me oleme veendunud, et pagulaste ja muude vähemuste kaasamine on väga oluline, meil on vaja rahu ja solidaarsust, mida meil piisavalt ei ole, meil on vaja tõesti keskenduda sellele ja seda edendada. aitäh äh, selle eest, et äh, äh, me kuulsime seda suurepärast laulu, ta isegi tulevikus võib-olla meil õnnestub ka sellel muusikasaatel tantsida ja väga meeldiv, et mai-, et siin äh, Äh, tsiteeriti Hanna Arendtit, äh, suurepärast filosoofi, ja see võimestamise kontseptsioon, mm, see on väga oluline, kui ollakse paaria või vähemus äh, enamuse hulgas, et milline on see mõju vähemusele ja enamusele, me peame alati mõtlema sellele. mina olen valge naine, ma olen Lääne-Euroopas sündinud ja kasvanud, ma olen saanud hea hariduse, aga on väga palju inimesi, kes on vaesed, eriti noortel, eriti naistel ja tüdrukutel on väga probleeme, väga palju probleeme ja nende olukord, kui nad on hoopis teistsuguses olukorras kui mina, neil on, on väga raske ning me peame vaatama, mis toimub äh, Liibüas näiteks, äh, mis toimub selles kohutavas Assaadi režiimis, mida ütleb Trump äh, ja see seksuaalse ahistamise programm, probleem, meil on üldiselt probleeme sotsiaalse ebaõiglusega üleilmselt Euroopa ühiskondades, aga ka üleilmselt ja seetõttu on meil väga palju küsimusi, et kuidas me saaksime leida häid lahendusi pagulaste ja äh, rändajate jaoks. meil on vaja poliitilist äh, varjupaika äh, pagulastele ja meil on vaja ähm, meil on vaja kvoote ja neid sisaldavaid õigusakte ähm, muude rändajate jaoks ja see ülempiir, millest rääkis meie, äh, meie, meie poliitik Seehofer, ähm, see on võimalik ainult äh, majandusmigrantide jaoks, äh, mitte pagulaste jaoks, varjupaigataotlejate jaoks meie rohelistena ja meie koalitsioonipartneritena seda, sellega nõus ei oleks. ja vaja on olla aktiivne kodanik, sest kui olla ainult äh, ohver, siis ei ole võimalik äh, korralikult tegutseda. meil on vaja võimestada kõiki inimesi teame, et meil on probleeme, et äh, valitakse Le Peni, eelkõige mehed, aga ka naised äh, valivad Le Peni, Kaczynskit ja Orbanit ja me peame, me, me ei tea, mida me teeme nende nõmedate meestega. palun vabandust sellise väljenduse eest, aga vahel nad on äh, osa probleemist nii et te, meil on väga hea meel teie ettepanekute eest, meil on vaja, et Erasmus programmis keskendutakse rohkem nendele küsimustele, et kasutatakse Erasmuse programmi ja meil on vaja selle rahastust suurendada loodetavasti järgmises mm, mitmeaastases finantsraamistikus. aega mul rohkem ei ole. ma toetan kõigi teie ettepanekuid, need on väga kasulikud, ma loodan, et tänane kuulamine tõesti mõjutab äh, kogu parlamenti, aitäh. Vielen herzlichen Dank, da ich jetzt aitäh, kuna rohkem sõnasoove praegu ei ole, tahaksin küsida meie külalistelt, et äh, kas nad äh, tahavad äh, reageerida, aga ei, siiski, Bogdan, soovisite sõna, kohe sa saate. aitäh. ka mina tahaksin teid südamest tänada väga huvitavate uurimuste tutvustamise eest siin mul on küsimus, et peamine teema on siin kultuuritöö, kunstiprojektid. ja siin on juttu ka rahastamisest, te siin rääkisite soovitustest, aga vaja on uusi lahendusi. Te rääkisite ka uutest platvormidest peamine eesmärk on loomulikult pagulaste lõimimine ühiskonda, te ise ütlesite ka seda, rääkisite solidaarsusest. kui me vaatame neid, kes meie juurde tulnud on, siis need on äh, samasugused inimesed nagu meie ja uued projektid, äh, ma ei tea, kas siin on juba mõeldud kõigile, kõigi võimaluste peale, et võib-olla oleks võimalik äh, mõningaid asju laiendada, ka sport on näiteks väga oluline valdkond ma tean, Erasmus pluss ja sport, seal on seos olemas, aga sport on väga oluline, haridus on väga oluline. ja minu ja Santiago Fissasel on ühine projekt, mille me algatasime koos Euroopa Komisjoniga, kus me tahame lõimida pagulasi spordi abil, me tegeleme selle projektiga aga nüüd on oluline selle ellurakendamine. see projekt on suunatud just nimelt noorte lõimimisele, samal ajal aga lihtsustavad sellised projektid juurdepääsu haridusele, kuna keelt õpitakse ka spordi kaudu ja see on juba edusamm omaette. ja ikka ja jälle on tegemist häbimärgistamisega. nii et äh, nagu öeldud, minu jaoks on sport Äh, ja spordi panus väga oluline. aitäh ja nüüd saab kaheks minutiks sõna Julie Ward. aitäh. see oli tõesti, tõesti väga liigutav ähm, esitlus täna ja mul, ma olin väga uhke, et ma kuulsin siin nii palju britte ja et äh, siin äh, esinesid väga äh, kaastundliku lähenemisega pagulaste küsimusele, see on asi, mille, mida ma ka ise kogun äh, Ühendkuningriigis, ma olen ise selles valdkonnas ka töötanud äh, kunsti ja mm, teatriprojektidega, nii et väga hea on näha selliseid asju, äh, sellist kultuurilist aktiivsust siin. et te tõesti, see oli väga suur, tore, et te laulsite siin ruumis äh, aitäh selle eest, et te rääkisite hugenottidest. minu e-, e-, esivanemad olid hugenotid, nii et mina, minu enda taust on ka pagulaste taust. me keegi ei pea ajaloos väga palju kaug-, väga kaugele minema selleks, et leida enda ajaloos seda äh, pagulaste tausta. hugenotid olid tagakiusatud prantslased, kes pidid äh, lahkuma Prantsusmaalt ja nemad tõid meie sõnavarasse just äh, sõna pagulased ja äh, minu äh, esivanemad tulid Nottinghami ja asutasid seal Ähm, pitsi ja ne, äh, äh, traditsioonid, meil on endiselt pitsiturg Lots-, Nottinghamis, nii et äh, tegemist oli inimestega, kellel olid te,, tegemist on inimestega, kellel on väga oma, omapärased ja vajalikud oskused, nad toovad väga palju rikkust meie kogukondadesse. kümme päeva tagasi ma olin Ühendkuningriigis ja osalesin platvormi festivalil, mida te tunnete ilmselt äh, see toimub igal aastal. ma olin Newcastle'is selleks, et osaleda ja õppida pagulastelt äh, Kirde Inglismaal, äh, õppida nende kultuuritraditsioonide kohta, aga kuulda ka nendest kohutavatest kogemustest, mis neil on olnud ja kuulda seda, et äh, mis tunne on mm, Ühendkuningriigis elada pärast referendumit ja seda suure, sellega seotud rassismi suurenemist äh, ja ma tänan teid selle eest, et te juhtisite tähelepanu sellele, et poliitikud vastutavad äh, oma sõnakasutuse eest, kui nad kasutavad pilte, kui nad äh, räägivad tegevustest äh, ja kui nad oma seaduste, õigusloome kaudu loovad vaenulikku õhkkonda. ma olen äh, Ehm, ühe rohujuure tasandi rassismivastase liikumise äh, osaleja, meie tõstame teadlikkust äh, seoses äh, genotsiidi ja genotsiidi eitamisega, tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et üks asjadest, mis ju, toimub Mm, teel genotsiidi suunas on inimeste nimekirjade koostamine ning Ühendkuningriigis on meil olnud kaks näidet sellest. Amber Raad tegi ettepaneku, et kõik ette, ettevõtted peaksid te, koostama nimekirju inimestest, kes on pärit teistest riikidest ja hiljuti üks konservatiivist parlamendisaadik, ma arvan, et see oli Chris Heaton Harris, kes äh, kirjutas kõigile ülikoolide juhtidele ja palus äh, nende inimeste nimekirju, kes tegelevad äh, Euroopa uuringutega, kes õpetavad Euroopaga seotud õppeaineid ja genotsiidid algavad nimekirjadest ja see, mida teeb Erdogan Türgis, see ei oleks võimalik, kui juba ei oleks ebasoovitavate inimeste nimekirju, kes teevad asju äh, mis ähm, valitsuse jaoks on äh, ohu, ohtlikud. Äh, nii et äh, aitäh, et olete siin nendel ohtlikel aegadel, kus parempoolsed poliitikud on otsustanud inimesi demoniseerida. aitäh, härra Matthews, palun. aitäh mul on äh, kolm märkust, äh, kui tohin, aga esmalt äh, tahaksin tänada teid, et tulite siia, näitasite meile oma kunsti. tänan naisterahvast, kes siin varem laulis. ma tahaksin esmalt rääkida nende ettekannete ähm, ulatusest, kõik ähm, käsitlesid tööd pagulastega, mina näeks meeldi seda, et seda äh, tööd laiendataks ka rändajatele, kes tulevad mingitesse riikidesse, neil on äh, tihti samad probleemid kui pagulastel, aga neil on sama palju meile pakkuda äh, tänu oma kultuurile, mis nad endaga kaasa toovad, tänu oma kunstilisele võimekusele ähm, ja muudele võimetele, mis neil on. Äh, ja mulle meeldiks, kui seda väga väärtuslikku tööd laiendatakse kõigil, mitte ainult inimestele, kes tulevad pagulastena, vaid ka nendele, kes tulevad äh, lihtsalt rändajatena, sisserändajatena. ja teine märkus äh, võib-olla ei ole nii konstruktiivne, äh, pagulaste olukord on kohutav, nende elud on väga rasked, neil on väga palju probleeme ja me kõik oleme teadlikud et paljud isegi ei jää, ei suuda üle elada seda pagulaseks olemise kogemust ja seetõttu on väga oluline, et see abi, mida me neile pakume, oleks õige abi. kui me anname neile vale abi, siis äh, võib äh, olukord muutuda veelgi halvemaks, kui ta niigi juba on. ja seetõttu äh, tahaksin öelda, et ükskõik milline poliitika pea, peab olema tõenduspõhine. kolmandas raportis oli juttu väga palju and-, väga paljudest andmetest ja, ja teabest, see on väga hea, aga esimest kahte ettekannet ma ei saa niimoodi kiita, nad rääkisid väga palju oma arvamustest ja seisukohtadest ja assotsieerisid asju, aga neil ei olnud nii palju eh, andmeid selle, nende väidete toetamiseks. esimeses raportis, kus oli juttu tööst, mida on tehtud Austraalias, oli, et ei tehta mingit kultuuritööd pagulastega. Ehm, ja et seal ei keskenduta nende heaolule ja teises oli ka juttu sellest, et et projektide puhul äh, on endiselt tegemist ähm, jäänukitega varasemast äh, koloniaalsest ajast. Äh, need äh, asjad, mida öeldi, võivad olla õiged, aga probleemiks on see, et ei ole mingisuguseid fakte, millega seda tõestatakse. et ei ole juttu olnud sellest, kas need projektid on olnud edukad. ei ole tehtud jõupingutusi selleks, et oma väiteid siin faktidega kinnitada kui äh, me asju valesti teeme, siis kannatavad selle all pagulased. ja kui tohin, äh, siis teeksin ühe poliitilise avalduse. esimeses ettekandes oli juttu öö, äh, sellest, et tege-, et parempoolsed poliitikud on selliseid kommentaare teinud. me kõik teame ka vasakpoolseid äh, valitsusi, kelle äh, töö mm, seoses genotsi-, genotsiidi ka ja muude probleemidega on olnud väga halb, nii et kui me siin mm, äh, keskendume ainult sellele vasak-parempoolsuse konfliktile, siis need inimesed, kes äh, ei ole nii konservatiiv, kes on konservatiivsemad kui teie, arvavad, et äh, see, mida te räägite, on lihtsalt üks vasakpoolne mula. ja edasi see veidi ei vii. Helga Trüüpel, palun. et Hanna Arendt debati austamiseks ja selle äh, debati austamiseks teeksin ettepaneku, et kui meil on äh, järgmine Euroopa kultuuripärandi aasta, siis äh, ma ei tea, kas meie komisjon või siis meie naiskoordinaatorid peaksid korraldama konverentsi naisfilosoofidega, Agnes Schelleriga, Rotterdamis on üks suurepärane projekt, professor, ma otsin, mis ta nimi on, Karolina e-, Emke, Herta Müller ja võib-olla teised, võib-olla näiteks ka Aafrika riikidest või teistelt mandritelt võiksime siia kutsuda, ma teeksin ettepaneku, et me korraldaksime sellise konverentsi järgmisel aastal, ükskõik, kas siis äh, võiksid seda korraldada meie naissaadikud või siis äh, komisjon äh, tervikuna, väga hea oleks, kui meil oleks selline kõrgetasemeline konverents koos kõigi nende kõige intelligentsemate naistega, kes praegu olemas on ja nüüd saavad sõna jälle meie eksperdid. teeksin äh, nüüd ettepaneku, et ma annaks teile järjest sõna, igaüks äh, siis äh, räägib sellest, millest ta soovib. meil on aega kuni üheteist viiekümneni. nii et nüüd igaüks võiks saada siis viis minutit, siis me saaksime ajaga hästi hakkama. Thank you very much indeed for all the aitäh kõikide nende mõtete ja toetuse eest meie tööle. ma tahaksin äh, tõenditest rääkida. vahel on see ilu, tegevus, osalus, need ei ole alati nimed ja numbrid ja nimekirjad, millega tõestada, et mis toimub. John Julian on öelnud, et on äh, on päris palju asju, millele saab positiivismiga vastata, nii et tõesti, me võime äh, teile ka tantsida, kui te seda soovite. nüüd sport, see on tõesti veel üks võimalusi, kuhu edasi liikuda. kogu keha kaasamine, mitte ainult nii-öelda sõnade ja rääkimise kaasamine see on eriti tähtis, kui mõelda kogu ühiskonna heaolu peale, me teame, et sport on kõigile hea, nii et mida rohkem me koos spordime, seda parem. mina viimase kümne aasta jooksul olen teinud kultuuritööd äh, pagulastega ja tõesti olen siin teatrit teinud, tantsinud ja ma tõesti näen, et äh, minu pulss on paranenud äh, südametöö on paranenud, nii et tõesti kultuur ja sport tuleb omavahel ühendada tegemist on tõesti väga ilusa osaga elust, vaadake, kuidas Roger Federer ja Andy Murray üksteise vastu tennist mängivad ja saate täpselt aru, mida ma mõtlen. keel, keel on ülitähtis, keeles toimuvad alati semantilised muutused kahe tuhande viieteistkümnenda aasta pagulaskriisi alguses, kus meil ei olnud piisavalt riike, kuhu pagulased said minna ja paljud uppusid Vahemerel, kasutati keelt, mis oli tõesti väga mürgine. aga meie keel on semantiliselt muutumas, minu koduriigis on nüüd, oli vahepeal vastuvõetav rääkida äh, Äh, migrantidest siis, kui mõeldi pagulasi ja Šotimaal nüüd eelistatakse pag-, pagulaste puhul rääkida uutest šottidest. me tõesti peame vaatama, mis keelt me kasutame, kui me räägime ka eurooplastest, äkki peaksime mõtlema, kuidas seda teha. ja see suurepärane kommentaar, mis siin tehti selle kohta, et kust sa oled pärit äh, ja äh, miks sa oled tulnud, see oli küsimus Itaaliast, need on tähtsad küsimused, aga mitte esimesed küsimused, ma mitte kunagi ei küsi äh, kellelgi, et noh, rääkige oma lugu, seda teevad bürokraadid ja juristid. see on nii-öelda keel, mis on tähtis legaalse poole jaoks, aga meie äh, ei taha kuulda siin lihtsalt mingit head või halba rännulugu ja minu jaoks tulekski küsida näiteks, et mida sa oskad mängida, äh, palli või mõnda ähm, muusikainstrumenti või et oi, sul on väga ilus salg või võib-olla teie tahate mulle öelda, et teil on väga ilus jakk ja rääkige hoopis sellest. aitäh härra Neljadmäe, teie rääkisite naissoost filosoofidest ja see oleks tõesti väga hea mõte, mitte ainult naisfilosoofid, aga me võiksime siin rääkida nii-öelda distsipliinide üleselt, et kus me kaasaksime kõik erinevad osad, mitte ainult siin soo ja distsipliini kus me lihtsalt tooksime kõik marginaliseeritud rühmad sisse. nüüd kultuuripärand ja teie kommentaar passiivsete teadmiste kohta. on viimane aeg Euroopal vastu võtta korralik tegevuskava, mõelda oma mineviku peale, kolonialismi, rassismi ja kõige selle peale. sest need ei ole kadunud. ikka veel on need eelarvamused levinud väga paljud postkoloniaalsed uuringud ähm, on seda ka tõendanud. see meesterahvas, kes saab sellel aastal Nobeli preemia on ju ka öelnud, et me tihti käitume hoopis vastukarva oma teadmistele. nüüd sport. meil on tõesti vaja selliseid sektoritevahelisi projekte. väga paljud erinevad ühiskonnarühmad tuleks kaasata, sest pagulased on inimesed ja nad on siin otsimas head elu ja heal elul on väga palju erinevaid külgi. kultuur on üks nendest, aga on ka teisi. punkt siit Itaaliast, et tuleks rohkem rääk-, mõelda pikaajaliselt, sest kri-, sest tuleb mõelda selle peale, mis saab siis, kui kriis on lõpuks läbi me ei saa jääda nii-öelda hädaolukorra moodusesse, inimesed jäävad siia, neil tuleb siin elada, oma eluga edasi minna, hakkama saada ja peame rääkima sotsiaalsest mobiilsusest, pagulastel peab olema võimalus oma eludega edasi minna. ja kui võimalik, tuleks lõpetada ehm, integratsioonist rääkimine, sellepärast et integratsioon on tegelikult häbimärgistamine. ja veel üks kommentaar geograafilise ulatuse kohta. Lääne-Euroopa, Põhja-Euroopa, eriti Saksamaa ja Rootsi on põhilised vastuvõtjariigid äh, Neil on äh, tuhandeid projekte käima lükatud äh, nii erasektoris kui ka avaliku sektori poolt. kui me liigume aga ida poole, siis seal on projekte vähem. nüüd äh, see segatud migratsioon ehk et äh, äh, migrandid kasutavad samu koridore nagu pagulased ja see on endaga kaasa toonud probleeme sellistele riikidele nagu Saksamaa ja Rootsi. just varjupaiga andmisel Need, kes võib-olla on migrandid, neil võib olla ka õigus varjupaigale, see on väga raske küsimus. aitäh. Vielen herzlichen Dank, Frau Luis, Frau Martin uh,. Yes. proua Lewis, proua Martin, see, mida härra Matthews ütles, kui ta rääkis abist, olen täiesti nõus teiega. väga palju on ära tehtud, kuid mina isiklikult leian, et palju rohkem on võimalik ära teha selleks, et arvestada pagulaste vajaduste ja arvamusega me kõik eeldame, et nad soovivad olla integreeritud, aga, ja ei kujuta endale ettegi, et mõni ei taha ja see on tõesti väga tähtis faktor selles arutelus ja ka nendes projektides, mida rahastatakse ja korraldatakse. ja tihti uurimistöös me nägime, et sellega ei arvestata või see jäetakse lihtsalt kahe silma vahele ja see on võib-olla tõesti tähtis öelda, et pagulased on selles projektis kõige tähtsam hääl aitäh! ma tahaksin tänada solidaarsuse eest. kuigi rahvasaadikutel on erinev taust, nad saavad aru sellest küsimusest ja ma tunnen, et meil on selline ühine visioon selle kohta, mida on vaja ja seda on väga hea näha. spordipunkt minu jaoks äh, kultuuri tuleks siin kirjutada suure tähega ehk et siin on sport, toit, keel äh,, Äh, dialoog samamoodi kaasatud ja väga tähtis on, et äh, see oleks selline kaasav ja kodu, kogukonna tasandilt tulev äh, lõimumine ning kultuuriprojektid. suur tänu teile, härra Mattius, märkuste eest, ma olen tõesti nõus. et väga tähtis on, meil on mingi alguspunkt ja tõendid, millest lähtuda, aga meil on vaja ka äh, fakte siis tõestamaks mõju, see on raske ja meil on vaja raamistikku, mis oleks piisavalt paindlik selleks, et näidata edusamme, et me ei näidaks mitte ainult nii-öelda tooteid ja inimesi, vaid meil on vaja näidata ka siis seda teekonda, mis on ju ka osaline, mis on ju ka väga tähtis osa loometööst suur tänu, Silvia Kosta, teie kommentaaride eest äh, programmide kohta loova Euroopa ja Erasmo vahearuannetest saame, Erasmus pluss vahearuannetest saame ka õppida. ja et me tõesti peame pagulastelt küsima, et mida sa oskad, mis sind huvitab, mida sina tahaksid näha see võib-olla on äh, siis võimalus äh, küsida siis äh, uute programmide puhul ja nüüd kultuuripärandi aasta, meie aruandes on sellele ka üks osa pühendatud, see on võimalus rääkida ühisest kultuuripärandist. Äh, see on inimkonna ühine väärtus, see ei ole Euroopa Liidu küsimus, see on üleilmne küsimus, aitäh. ja suur tänu, suur tänu meie ekspertidele ja proua Nadžinsale äh, muusikalise panuse eest, aitäh kõikidele kolleegidele, kes äh, väga huvitatult äh, selles arutelus osalesite, andsite meile väga palju mõtteid, mida me saame arvestada oma tulevases töös, mida me peame tegema ja kavatsemegi teha. ja nüüd läheme nüüd edasi tõsisemate aruteludega selle üle, milline peaks olema meie programmide tulevik. Helga ettepanek, selle paneme kirja, koordinaatorid tegelevad sellega ja vaatame, kas me saame seda kuidagi üheskoos korraldada. Teile kõigile veel kord suur-suur tänu, et te siia tulite, et olite valmis meiega arutelusid pidama ja suur tänu veel kord ka poliitikaosakonnale selle äh, seminari kuulamise ja et, äh, korraldamise ja ettevalmistamise eest. see oli tõesti väga rikastav. nii et suur-suur tänu teile kõigile